meie autribüünil on Euroopa kodanike auhinna laureaadid käesolevast aastast ja selle auhinnaga äh, autasustatakse neid, kes on kaasa aidanud suuremale integratsioonile ja teineteise mõistmisele Euroopa Liidus. Yehudi Menuhini saalis toimub meil ka äh, Äh, üritus külalistega, kus me neile au avaldame. tere tulemast teile! Vielen Dank. suur tänu ja nüüd tuleme päevakorra juurde. tööplaan, esimeste konverents on vastavalt kodukorrale üheteistkümnendal veebruaril kinnitanud lõpliku päevakorra ja see on teile ka välja jagatud. Euroopa Rahvapartei fraktsioon on palunud eh, ka avaldust eh, välispoliitika kõrgelt esindajalt olukorra kohta Venezuelas ja see on meil päevakorda palutud lisada. hääletamine selle üle toimub Strasbourgis. ja on ka avaldatud soovi, et täna pikendada meie istungit kuni kella kümneni. härra Luis de Grandes Pascual, palun, teil on sõna. Peter, kolleeg suur tänu teile, härra president. esitasime selge äh, avalduse, paluksime, et päevakord muudetaks, et äh, käivitatakse arutelu Venezuela te-, Venezuela teemadel ja et oleks, tehtaks ka resolutsiooni ettepanek, äh, mis tuleks hääletusele Strasbourgis. põhjused on väga selged. detsembris võttis meie koda vastu juba resolutsiooni selge toetuse sai see Venezuela olukorra üle. kolm kuud hiljem ei ole olukord mitte ainult paranenud, vaid eh, ilmselge on, et eh, valitseb eriolukord, eh, poliitiline tagakiusamine, vangistamised ning seega on meiepoolne palve äärmiselt õigustatud eile me kuulsime, kuidas üks vaene kolmeteistaastane laps sai surma eh, seoses Venezuelas eh, valitseva vägivallaga, nii et me arvame, et on õigustatud sellise petitsiooni esitamine. suur tänu. kes tahab härra De Grandes Pascuali ettepaneku poolt eh, sõna võtta, kes tahab selle vastu? sõna võtta. proua Albiol, palun. suur tänu. Euroopa ühendatud vasakpoolsete poolt äh, avaldame äh, vastu äh, avaldame äh, äh, äh oma mitte rahu, ole, oma rahulolematust selle ettepanekuga, leiame, et äh, Ehm, et äh, ainus põhjus on praegusel hetkel see, et opositsiooni esindaja peeti kinni sellepärast, et äh, teda kahtlustatakse riigipöördekatsest, te olete lihtsalt Venezuela vastuse vastu, te soovite pidurdada protsesse Ladina-Ameerikas, te soovite toetada Venezuela äärmusparempoolseid, kes Ameerika Ühendriigi äh, abiga soovivad legaalset valitud valitsust kukuta, kukutada, nagu seda toimus, nagu see juhtus juba kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, mille ainus süü on selles, et ta üritas, üritab vaesusest päästa miljoneid inimesi. olgem see, eh, rääkigem selgelt. proua, proua Albiol, proua Albiol, palun. jah, te tahtsite kõneaega juurde võita. kallid kolleegid, sellise sellistes küsimustes on teil sõna ainult üheks minutiks ja palun selle minuti jooksul kuulake kolleeg lõpuni ära. aga proua Albioli eh, jah, te lõpetasite kiiremini, kui ma tahtsin teile appi tulla. jah, kes on nüüd selle poolt, et proua härra Grandes Pascuali ettepanekuga nõustuda, kes on vastu? kes jääb erapooletuks? nii et et väikese enamusega on ettepanek vastu võetud. see tähendab seda, et meie istung pikeneb täna kella kümneni Wir kommen zum ersten Punkt der Tagesordnung nüüd tuleme esimese päevakorrapunkti juurde, nimelt komisjoni avaldus ja see käsitleb Energialiidu strateegilist raamistikku ja selle kohta vastu võetud otsus ja ma, ja ma annan nüüd sõna härra Maros Šefčovitšile. lugupeetud president, lugupeetud saadikud, daamid ja härrad, otsus, mille komisjon langetas Energialiidu kohta paar tundi tagasi,